raporti juurde. selleks on äh, proua Steinrucki raport Sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogramm ja kõigepealt annangi sõna raportöörile, palun. kolleeg Steinruck, palun. suur tänu, härra president. kõigepealt suur tänu kõikidele variraportööridele suurepärase ja tõhusa koostöö eest kohe algusest peale ma olen veendunud, et me üheskoos saame komisjoni ettepanekust äh, teha tugeva ettepaneku ja me aitame kaasa sellele, et äh, meil on nüüd ühine seisukoht, mis töötati välja kolmepoolsetel läbirääkimistel. suur tänu ka komisjonile, Küprosele ja Iirimaale eesistujariikidena, me tõesti töötasime palehigis, me vaidlesime palju ja see ei olnud alati lihtne, kuid äh, lõppkokkuvõttes on kompromissid väga head. millest me räägime selles programmis? selle programmiga pannakse kokku kolm erinevat programmi Progress, mis toetab Euroopa poliitikate koordineerimist tööhõive ja sotsiaalkaitse ja töötingimuste osas. teine programm on EURES EURES-i võrgustiku ülesandeks on anda informatsiooni ja nõud töövõtjatele, lähetatud töövõtjatele ja ka tööandjatele, samamoodi nagu ka kodanikele, kes lihtsalt soovivad liikuda ühest liikmesriigist teise. ja viimane programm, kolmas programm, mikrokrediidirahastu, annab mikrolaene väga väikestele ettevõtetele, millel muidu on seda raske saada või toetab ka üldse äh, väikseid ettevõtteid ja ka sotsiaalsetel ettevõtetel on võimalik saada mikrokrediite. me küsisime kohe alguses, et mida komisjon soovib saavutada sellega, et ta paneb kolm programmi kokku. alguses oli meil väga palju küsimusi ka selles osas, et kuidas need kolm programmi üldse omavahel seotud on siin tuleb selgelt välja võitlus vaesuse vastu, samamoodi nagu teised põletavad sotsiaalsed küsimused, samamoodi nagu on ka see ühine raamistik, mida varem polnud olemas nende programmide jaoks. nüüd on meil uus programm uue nimega Sotsiaalsete muutuste innovatsiooniprogramm see programm on suunatud äh, vaesusevastasele võitlusele, sotsiaalsele kaasatusele, tööhõivele, on selgelt paika pandud prioriteedid kolme allprogrammi jaoks ja peale selle on ka siduv protsendimäär vahendite jagamisel paika pandud, näiteks Progressi puhul viiskümmend protsenti peab minema vaesusevastasele võitlusele ja sotsiaalsele kaasamisele eriti Eurese piiriüleste partnerluste tulevane toetamine oli eh, kriitiline ja küsimus oli selles, et kuidas toetada piiriülest liikumist, seda soovis komisjon teha Sotsiaalfondi kaudu tulevikus, meie arvates oleks olnud suur viga ja me kartsime ka, et äh, nõuandmise osas piiriülesed koostööd ei oleks jätkatud ja juba käima lükatud projektid oleks äh, ebaõnnestunud. meil õnnestus äh, säilitada see, et Eurose programmi kaudu neid pro-, neid ettevõtmisi toetatakse ja et nii tööandjatele kui ka töövõtjatele kahepoolsete kokkulepete kaudu liikmesriikides on võimalik äh, nõu anda. parlament andis nüüd ühise raamistiku allprogrammidele, iga-aastased tegevuskavad töötatakse välja kõikide allprogrammide jaoks, mitte ainult Progressele, nii nagu alguses oli ette nähtud ja kui komisjon poliitilisi prioriteete soovib muuta, siis ta peab kõigepealt parlamendiga konsulteerima ning ka sotsiaalpartnerid ja vabaühendused on äh, oma rolli saanud tugevdada selles kompromissis, nende roll pole küll nii tugev, kui mina oleksin soovinud, aga nende roll on siiski tugevam kui enne. mida me ei saavutanud? tööhõivekomisjon nõudis, et meil oleks ka neljas allprogramm, millega võitleksime noorte tööpuuduse vastu. meie jaoks oli väga tähtis, et me Euroopa Liidu tasandil võitleksime noorte tööpuuduse vastu ja rahastaksime seda ka, kuid kahjuks jällegi nõukogu näitas, et tegemist on ainult tühjade sõnadega. meil oli võimalus leida tõesti siin programm, millega Euroopa tasandil selle küsimusega tegeleda. ma olen veendunud, et see neljas allprogramm oleks olnud väga tähtis ja just selle programmi raames oleks meil olnud võimalik ka näidata, et see küsimus on meie jaoks tähtis kuid lõppkokkuvõttes olen saavutatud kompromissidega rahul ja ma arvan, et üheskoos õnnestus meil päris palju käima lükata selleks, et probleeme liikmesriikides vähemalt vähendada, kui mitte ära kaotada. suur tänu, proua raportöör, ütleb härra president. Te kasutasite ka oma lõppsõnavõtust ühe minuti ära, nii et ainult üks minut jäi järele ja nüüd annan sõna volinik Andorile, palun Uh, president honourable members um, first of all i wish the rapporteur ms steinruck lugupeetud president uh, lugupeetud parlamendiliikmed ma tahaksin tänada raportööri ning komisjoni esinaist proua Peressi ning kõiki muudatusettepanekute esitajaid me oleme kolme institutsiooni koostöö kaudu oma ühtse eesmärgi saavutanud kriisiolukorras ning tehnoloogiliste äh, muudatuste valguses, mis turge mõjutavad, on selline äh, seadusandlik algatus väga õigeaegne. meil on äh, vaja meetmeid, mis aitaksid äh, sotsiaalset kaasatust suurendada ning ebavõrdsuse ja vaesuse vastu võidelda. Euroopa tööhõive ning sotsiaalse innovatsiooni programm on äh, selle eelarve on üheksasada viiskümmend kaheksa miljardit eh, eurot eh, eelarveperioodi, kogu eelarveperioodiks. siin eeldatakse riikide, eh, valitsuste ning kohalike omavalitsuste osalust, reformitakse, katsetatakse erinevaid reforme ja umbes äh, sada mil-, miljonit äh, eurot äh, eraldatakse selleks, et eriti just noorte tööhõive, kaasatuse ning ebasoodsamas olukorras olevate rühmade olukorda parandada. see aitab kindlasti suurendada poliitikate sidusust ning ka seda, et jõuda tööhõive ning majanduskasvu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkideni nagu te teate, eh, see programm eh, võtab eh, kokku kolm seni al-, tegutsenud programmi Progress, EURES ning mikrokrediidirahastu. Progress pöörab tähelepanu just noorte tööhõivele ning jätkatakse Euroopa Liidu poliitikate ellurakendamist sotsiaalse kaasatuse ning töötingimuste parandamisel üht-, kogemuste vahetamise kaudu ja nii edasi. Sellega, et võetakse sellesse programmiga EURES, see kindlasti aitab suuremaid liikuvuse programme, töötajate piiriülest liikuvust suurendada ka mikrokrediidirahastu on heaks vahendiks selleks, et Euroopa tööturu eh, tasakaalu taastada. et mikrokrediidirahastu eh, sotsiaalsetele ettevõtetele on heaks aluseks eh, toetamaks ettevõtlusvaimu ning see on heaks platvormiks liikmesriikidele, millest lähtuda ja siin saab kaasata kindlasti ka Euroopa Sotsiaalfondi Euroopa sotsia-, Euroopa fond enim puudust kannatavatele on siis neljandaks, ähm, neljandaks äh, sambaks selles äh, ettevõtmises, suur tänu! aitäh, härra volinik ja nüüd saavad komisjonide nimel kõnelejad sõna ja härra Liberatski z punktu widzenia komisji kontroli budżetowej dwie pozycje są aitäh nüüd e, kui räägime siin e, eelarve kontrolli komisjoni seisukohast e, siis peaks olema väga suur läbipaistvus selles osas kuidas vahendeid kasutatakse me leiame et esiteks see eesmärk ehk siis töötajate piiriülese liikuvuse soodustamine, et eh, nad eh, leiaksid kergemini töökohti ning vahetaksid parimaid eh, praktikaid, need on need põhiaspektid, millele me peaksime kõige enam tähelepanu pöörama. lisaks sellele me leiame, et täielik läbipaistvus nende vahendite eraldamisel ei ole sugugi lihtne ülesanne, me räägime siin ju äh, äh, paljudest äh, väikesesummalistest tehingutest, kuid inimesed väärivad seda abi ja tahaksin ähm, tänada proua Steinrucki tehtud töö eest ja meil oli, meie komisjonis on ainult üks vastuhääl, mis näitab, kui hästi see töö oli tehtud senhora presidente no quadro atual este programa pode ser importante. proua zuber suur tänu! see programm on tõesti tähtis ka globaalses mõttes sellepärast et luuakse töökohti mis on kõrge kvaliteediga ja see on väga tähtis just äh, sotsiaal- ja tööhõive valdkonnas. erinevates riikides on tõesti praegu probleeme, sotsiaalseid probleeme ja Euroopa Liit tõesti vastutab ka selle eest. me loodame, et see liikuvus ei too endaga kaasa seda, et kedagi sunnitakse kuskile minema väga paljudes liikmesriikides ei ole võimalik noortel tööd leida, kuigi neil on korralik haridus. kolmkümmend protsenti rahastamisest peaks minema mikrokrediidirahastule. meie leiame, et on tähtis, et see investeeritaks, see raha investeeritaks reaalmajandusse. sotsiaalsed ettevõtted on väga keerulised. väga palju tõesti kärbitakse avalikus sektoris on väga tähtis, et oleks siiski avaliku sektori teenused, mis jääksid püsima, sest praegu neid äh, hävitatakse. järgmisena härra Poreba, palun. president, daamid ja härrad, üks viiest kodanikust Euroopas on sotsiaalse tõrjutuse piiril, paljud nendest äh, ei oma töökohta ja loodame, et ähm, progressi Eurese ning mikrokrediidirahastu ühendamine ei ole lihtsalt administratiivne äh, käik, vaid äh, midagi, mis äh, on kasuks ka meie kodanikele ning tagab stabiilsema toimimise selle instrumendi puhul. väga hea on see, et pööratakse nii palju tähelepanu äh, noortele ning nende ligipääsule tööturule, samuti mikrolaenud, need on tähtsad äh, sotsiaalse tõrjutuse vastasel võitlusel. Äh, VKE-d moodustavad üheksakümmend protsenti kõigist Euroopa Liidus tegutsevatest ettevõtetest ja seetõttu on tähtis tagada mikrolaenud ka ettevõtetele tähtis on siin rõhutada ka kohalike omavalitsuste ähm, kaasamine kõikidel tasanditel. suur tänu ja nüüd härra Poulan. härra president, kõigepealt ma tahaksin tänada äh, raportööri Juta Stenrücki. see äh, Äh, uus programm äh, seab meie ette mitmed väljakutsed, äh, kas on võimalik kõiki neid tööhõives ning töötajate liikuvuse vallas ette võetud programme ka lõpule viia ja just selles vaimus me oleme püüdnud partnerlusele enam rõhku seada äh, selleks, et suureneks ähm, äh, töötajate ning tööotsijate liikuvus, et oleks võimalik kvalifitseeritud tööjõul liikuda äh, piiriüleselt äh, ja et nad ei peaks Euroopa Liidust tööotsingutel lahkuma. nüüd see, et on ühendatud siin kolm instrumenti, me peaksime kindlasti tagama selle, et ühegi äh, rõhuasetus selles protsessis kaduma ei läheks. samuti on väga tähtis defineerida, milline on piisav eelarve, eriti just noortele suunatud tegevustes ja et kõik need kolm instrumenti, neil oleksid piisavad vahendid. ja viimane väljakutse mis meie ees seisab, on see mikrolaenude äh, teema, et äh, siin oleksid hõlmatud ka sotsiaalsed ettevõtted ja mina isiklikult sooviksin, et eriti pöörataks äh, tähelepanu just sotsiaalseid väärtusi soodustavatele ettevõtetele. ja noorte tagatise, noorte tööhõive tagatise kaudu sellega koos vaadates on kindlasti tegemist äh, väga positiivse meetmega ja see aitab eh, välja tulla Euroopa Liidul majanduskriisist ning taastada majanduskasv. suur tänu, härra Tarden! aitäh, president, volinik, kolleegid, me oleme rääkinud eh, sotsiaalvaldkonna rahastamisest Euroopa Liidus eh, juba mitmel korral sel nädalal ja see uus äh, Äh, programm äh, peaks ähm, looma aluse uuele innovatiivsele sotsiaalpoliitikale. tahaksin äh, siinkohal tänada raportööri Juta Steinrücki, kes on välja toonud siis need rõhuasetused, mis peaksid Eh, kindlasti eh, säilima nende kolme programmi ühendamisel. kui räägime mikrokrediidi eh, teemadest, siis kindlasti Euroopa Liit saab anda selge pisa, lisaväärtuse just kohalikul tasandil. kindlasti on siin väga tähtis ka parimate praktikate vahetamine. suur tänu! Merci suur tänu, proua Haakin! aitäh, tahaksin tänada raportööri, ta tõepoolest äh, uskus sellesse programmi ja püüdis leida lahendusi, mis oleksid äh, tõhusad äh, ja ka toimivad. ma olen pettunud, et see fond tegelikult on väikese mahulisem kui algselt planeeritud, sest kõik need kolm alaprogrammi tegelikult vajaksid suuremat rahastust näiteks äh, mikrokrediidi puhul äh, me peaksime siin enam rääkima äh, noortest tööotsijatest. Need tagatised ja laenud kindlasti on abiks noortele ettevõtjatele ettevõtete asutamisel. kahe tuhande kümnendast aastast enam kui kuus tuhat ettevõtjat on juba kasutanud Progressi mikrokrediidirahastut. ma väga toetan seda programmi ja ma olin ka ise äh, kaasatud kolmepoolsetesse läbirääkimistesse enne selle loomist ja mul on hea meel, et äh, meie fraktsioon toetas äh, seda rahastut. Iirimaal on samuti selline rahastu olemas, me oleme üks viieteistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigist, kellel see on, nii et see on kindlasti väga suureks abiks noortele noortele ettevõtjatele. pangad ei taha eh, liiga riskantseid laene noortele anda, kuid kindlasti on sellistest laenudest kahju, kasu selleks, et eh, füüsis-, füüsilisest isikust ettevõtjate ehm, tegevust toetada ja Iiri ettevõtjad kindlasti tervitaksid sellist rahastust eh, ja arvatavasti ka mujal teistes liikmesriikides. ka EURES-est on saanud enam ehm, Äh, selgema suunaga äh, ka mm, instrument töötajate piiriline liikuvus, liikuvus peaks olema kindlasti vabatahtlik äh, ja kindlasti peaksime püüdma siin vältida ka negatiivseid kaasmõjusid. suur tänu ja kolleeg Schröter, palun. jah, suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid meil olid väga rasked tingimused, aga me, parlament töötas välja korraliku kompromissi ja rohelised toetavad seda täielikult. mul on eriti hea meel selle üle, et Euroopa Liidu toetus Eurose piiriregioonidele jääb püsima. kuna Euroopa Parlament pidas nii hästi läbirääkimisi, õnnestus meil uues meetmes kaheksakümmend protsenti taheti üheksasada kahekümnest miljonist äh, reserveerida just EURES piirkondade jaoks ja neil on võimalik nüüd oma tööd jätkata järgmise seitsme aasta jooksul. ka uued piiriülesed partnerlused on võimalikud. ma leian, et tegemist on väga hea uudisega nii EURES-e piiri programmidele kui ka nendele inimestele, kes iga päev piiris ületavad komisjoni absurdne ettekujutus, et me peaksime piiriprogramme Sotsiaalfondi kaudu rahastama, selle lükkasime me läbirääkimistel tagasi, sest sellega oleks piirideülene koostöö lõppenud. on ju teada, et Sotsiaalfondist äh, pannakse paika, sotsiaalfondi programmid pannakse paika liikmesriikides ja seetõttu ei oleks võimalik seal piiriülestele programmidele raha leida, sest igal riigil on omad prioriteedid. piirialal on aga väga palju inimesi, kes elavad ühes riigis ja töötavad teises riigis ja neile tuleb anda informatsiooni nende õiguste kohta, nende öö, Neile tuleb anda informatsiooni sotsiaalsüsteemide kohta see on Euroopa ülesanne ja sellepärast tuleb seda kõike ka Euroopa tasandil toetada. ja veel üks märkus. see puudutab mikrokrediidirahastut. ka siin parlamendil õnnestus ennast läbi suruda ja selgeks teha, et need mikrokrediidirahastud on mõeldud äh, äh, ettevõtetele ja sotsiaalsetele ühendustele, mis muidu ei saaks laenu. mikrokrediidirahastu on tõesti väga väike, seda öeldi juba, ja võimalus äh, pisilaene anda äh, on ainult pilootprojektide kaudu ja sellepärast ma kutsun kõiki liikmesriike üles ka oma sotsiaalfondi programmides äh, oma sotsiaalfondi programmidesse kaasama mikrolaene. ainult niimoodi on meil võimalik, et inimesed, kellel nagunii pole võimalik kuskilt mujalt äh, laenu saada, siiski luua oma ettevõtteid ja niimoodi lõpetada tööpuudus. tegemist on hea programmiga, sellest võib välja kujuneda edukas programm ja ma leian, et parlamendi kaasotsustusõigus mängis siin tõesti väga suurt rolli ja tõi lisandväärtust. suur tänu, proua Schröter ja nüüd äh, kolleeg von der Kammen järgmisena, palun. jah, suur tänu, president Hollandi kodanikud iga päev näevad, millised on Euroopa Liidu valede poliitikate mõjud, nende raha on otsasse kao põhjatutesse aukudesse ja neil ei ole mitte mingit võimalust kaasa rääkida, sellepärast et seda piiratakse kogu aeg. komisjon on jällegi idiootseid programme välja töötanud ja need on nagu muinasjutud, mis on äh, nagu sõnamuline ja riiklikud poliitikud, riiklikud poliitikud peavad teie arvates Euroopa Liidu eesmärkidest paremini kinni pidama. komisjon, meie leiame, et äh, riiklikke poliitikaid peavad välja töötama riiklikud parlamendid ja riiklikud valitsused ja mitte mingid Brüsseli bürokraadid. samamoodi tuleb meil ka seadusandlust Euroopa Liidus äh, üle vaadata ja me peaksime ka sotsiaalseid eksperimente lihtsustama. meie leiame, et kõige lihtsamaks sotsiaalseks eksperimendiks oleks see, et lõpetagem kogu see seadusandlus ja andke kogu see raha liikmesriikidele tagasi, ehk siis ärge andke veel ühte miljardit eurot mingitele ähmastele sotsiaalsetele muinasjuttudele no,. On... aitäh ja nüüd kolleeg vastas, palun suur tänu, president. soovin õnnitleda raportööri suurepärase töö eest ja mul on hea meel komisjoni avalduse üle kriisi tagajärjel on meil olnud palju probleeme tööhõivega ja sotsiaalne olukord liikmesriikides on väga erinev. ja li ja liikmesriikidel on vastastikune mõju, meil on vaja koordineeritud reageerimist nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil, rääkides tööhõivest või ka vaesusega võitlemise osas. töötingimused, kõigis selles osas räägime me sotsiaalsetest eesmärkidest, ähm, kaks tuhat kakskümmend eesmärkides. meil on vaja luua uusi programme tööhõive valdkonnas ja sotsiaalse integratsiooni osas. meil on vaja lõimimisprogramme, mis vastavad Eurese nõuetele ja Euroopa vahendite ja mikrokrediidirahastu tingimustele. me peame silmas pidama seda, et liikmesriigid, mida mõjutab töötus, eriti just noorte töötus, on väga tõsine tööhõive ja sotsiaalse lõimimise programm peab viima töökohtade loomiseni, vabatahtliku liikuvuse toetamiseni, mis aitaks kõige kaitsetumaid meie äh, ühiskonnas, aitäh! suur tänu ja proua Estrela! suur tänu, president! ma sooviksin alustuseks äh, õnnitleda proua Steinruchi äh, suurepärase töö eest, sooviksin teda tänada selle eest, et ta toetas äh, komisjoni ettepanekut. tegemist on väga olulise sotsiaalvaldkonna teemaga, me peame arvesse võtma uusi tööhõivemudeleid. me ei tohi unustada, kuidas ühitada töö ja pereelu nii naiste kui meeste puhul enamus töötingimusi sõltuvad sellest, kas on olemas vajalikud äh, toetusstruktuurid pereeluks ja head toetusstruktuurid äh, emadele ja isadele. meil on vaja kombineerida see äh, juurdepääsuga mikrokrediidile ja me peame panustama selleks, et saavutada seda et, et seitsekümmend viis protsenti Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias naiste osas oleks täidetud, aitäh! arvoisa puhemies hü- proua Esaja, lugupeetud volinik, lugupeetud president, komisjonis on tehtud väga head tööd, sest tulevased Euroopa töökohad eeldavad uusi oskusi ja valmidust liikuvuseks. praegusel hetkel vaid kaks protsenti Euroopa kodanikest elab või töötab teises liikmesriigis majanduskriis ja struktuurilised probleemid nagu üleilmastumine, tehniline areng ja, ja rahvastiku vananemine on viinud sellele, et meil on vaja energiatõhusamat äh, turgu, kus töökohad muutuvad suurte muudatuste osal on teatud valdkondades äh, puudu töökätest, samas kui äh, kogu Euroopa Liidus aga on väga suur töötus. Euroopa võiks pakkuda töövõimalusi kõigile, toetada konkurentsivõimet ja kestlikkust, selleks on vaja oskuslikke innovaatilisi äh, inimesi ja mina leian, et sotsiaal äh, seid muutused äh, puudutab programm, mis kõik kolm eelnevat programmi koostab, suudab vastata nendele uutele väljakutsetele. ja ma leian, et väga oluline on see, et see endine EURES võrgustik äh, liiguks selles suunas, et me töötaksime välja neid pilootprogramme, nii nagu meil eelnevalt juba oli, sest praegusel hetkel on sellega õnnestunud just palju noori viia välismaale tööle ja loodetavasti uue programmiga on võimalik samuti toime tulla nende väljakutsetega, aitäh! proua Costello, palun! ma sooviksin samuti õnnitleda raportööri. see uus programm tugineb kolmele olemasolevale programmile, Progress, mis toetab äh, kodanikuühiskonna ja teiste osapoolte partnerlust ja võrdseid võimalusi. mikrokrediidirahustu on vajalik selleks, et pakkuda kuni kahekümne viie tuhandese euroseid laenu ja Iirimaal on viimastel aastatel sellest palju kaasa olnud ning äh, kolmandaks EURES mis aitab kokku viia tööotsijaid ja tööpakkujaid. Eurose portaalis on miljoneid töökohti ja mulle teeb muret eh, immigratsioon oma riigi, aga samas väga oluline on see, et noored on valmis vabatahtlikult eh, liikuma teistesse riikidesse selleks, et eh, omandada kogemusi ja Euresel on siin väga oluline panus teha. ma sooviksin eriti õnnitleda raportööri selles osas, mida ta saavutas eh,, see et, et kakskümmend viis protsenti viiest miljonist äh, progressi äh, programmist puudutab just noorte tööhõivet ja võimaldab sotsiaalettevõtetel saada juurdepääsu mikrokrediidirahastule, see on väga hea lähenemine. ja see toetab sotsiaalset kaasatust, aitäh! suur tänu! vaba mikrofoni voorus ei ole keegi sõna soovinud saada. oi, vabandust, jah härra Howitt. suur tänu, president. sotsiaalmajandus kasvab, isegi kui ülejäänud osaga on probleemi. seitsekümmend tuhat sotsiaalettevõtet miljoni töötajaga Suurbritannias on hea näide. siin on palju uusi võimalusi, mis tuginevad eh, erinevatele ka Euroopa võimalustele, kus me pakutakse erinevaid eh, teenuseid selle programmi elluviimisel, aga sooviksin ma kaitset ähm, selles osas, mis tähendab olla sotsiaalettevõte, äh, kõik, mis puudutab äh, laene ja praegusel hetkel siiski ei ole meil piisavalt neid vahendeid ja kolmandaks kaitse, mis puudutab äh, puuetega inimesi varasemast progress programmist. lugupeetud volinik Inglise keeles äh, kõlab see programm easy nagu midagi kerget, aga me peame kõik arvestama sellega, et sotsiaalne muutus on kõike muud kui kerge ja ma soovin palju edu sellele programmile, aitäh! suur tänu, volinik Andor! Äh, suur tänu! kõigepealt äh, sooviksin teid kõiki tänada äh, selle toetuse eest, mis te olete osutanud sellele uuele programmile ja tahaksin veel kord tänada raportöör Stenruki, kes on tõesti väga oluliselt panustanud selle ettepaneku arengusse, on tähelepanu pööranud kõikidele detailidele, see oli väga oluline, sest nagu ma kuulsin, siis äh, kuigi see programm on äh, oma mahult veidi väiksem kui äh, planeeritud, aga arvestades kvaliteeti, loodetavasti on meil võimalik tõesti mingit mõju osutada. see võib olla ka võimas vahend selleks, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke, aga ainult juhul, kui me võtame sotsiaalset innovatsiooni tõsiselt. näited, mis diskussioonis välja toodi, näiteks töö ja pereelu ühitamine, rändepoliitika mõju tööhõivele ja haridusele on väga oluline, sotsiaalne innovatsioon on mänginud ja mängib edaspidi olulist rolli nendes valdkondades, noorte tööhõive ja vaesusevastane võitlus on samuti väga tähtis. mobiilsus on Euroopas oluline, Euroopa tööturul ja olukord on väga erinev viie aasta pärast või kümne aasta pärast, EURES peab äh, suutma tõhusamalt tegutseda ja sellepärast äh, täpsustame me veel seda ettepanekut, mis puudutab EURES-e rolli ja loodetavasti näete seda ettepanekut peatselt. mul on hea meel selle üle, et osutasite toetust mikrokrediidirahastule, eriti Iirimaalt, äh, proua Costellolt ja proua Harkinilt ja mis puudutab sotsiaalseid ettevõtteid ja neid näiteid Ühendkuningriigist. ma rõhutan seda, et Euroopa Liidul on vaja mikrokreedi äh, võimekust, me peame jätkama ka järgmisel raha, äh, finantsperspektiivis ja kahjuks kõik liikmesriigid ei ole suutnud äh, progress mikrokrediidi rahastust kasu saada, aga pöörduksin nende liikmesriikide poole, kes seda võimalust ei ole kasutanud. palun äh, mõelge selle fondiga liitumise üle. ja meil on väga häid näiteid äh, selle kohta viimase kolme aasta osas ja neid on võimalik kasutada mudelina ja inspiratsiooniallikana ja teatud vastutus äh, langeb komisjonile ja tööhõive peadirektoraadile. ja ma usun, et selle vahendi elluviimisel on meil võimalik äh, loota teie jätkuvale toetusele ja koostööle, suur tänu! suur tänu ka teile ning arutelu lõpetuseks saab sõna veel kord raportöör Steinrück, palun! suur tänu! suur tänu kõigile sõnavõtjatele, kriitikutele. tahan öelda nii palju, et mul oleks meeldinud, kui teie oleksite ka aidanud seda programmi välja töötada, kui teie jaoks tõesti huvid, teie kodanike huvid koduriigis on tähtsad. meie soovisime tõesti korralikke töökohti luua, samamoodi ka noori inimesi aidata selleks, et neil oleks võimalik töökohta leia härra volinik, teil on õigus, me saavutasime oma eesmärgi, isegi kui me oleksime soovinud rohkem vahendeid, aga seda ei saanud meie mõjutada. ma leian, et selle programmiga on meil võimalik sotsiaalsele Euroopale sammukese lähemale astuda ja suur tänu toetuse eest. suur tänu ka teile, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme keskpäeval. nüüd läheme me järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on suuliselt vastatav küsimus. see puudutab Majandus- ja Rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamist ning kõigepealt saab sõna küsimuse autor